kas kellelgi on vastuväiteid sellele? kui ei, siis taotlus on rahuldatud. ja nüüd saame alustada esimest arutelu, mis puudutab inimõiguste demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumist. tänane esimene arutelu puudutab Iraani hiljutisi inimõiguste rikkumise juhtumeid ja sõna saab härra Pelder kaheks ja pooleks minutiks, palun. suur tänu, härra president. praegusel hetkel on Iraani kriitikute elu usujuhtide käes. näiteks härra Rahmani süüdistatakse ketserluses, ketserluses islami vastu. tegemist on otsusega, mis tegelikult on ka Iraani seadusandluse vastu nii karistusseaduse kui ka rahvusvaheliste kokkulepete vastu, millele Iraan on alla kirjutanud. Hameni õigeksmõistmine peaks olema iseenesestmõistetav, kuid seda ei toimu. ja sellepärast äh, kardavad äh, Nadarkhani lähedased, et äh, suure tõenäosusega pimeduse varjus jõulude ajal tema surmamõistmise otsus ka täide viiakse. kallid kolleegid, ärgem jätkem nad arkaanid hätta, me peaksime sellele probleemile tähelepanu pöörama. eile helistas mulle veel üks Iraani ajakirjanik ja ma kuulen ikka veel tema häält oma kõrvus. ta küsis, miks Euroopa on nii vaikne, kuigi ühe inimese elu on kaalul. meie ülesandeks, Euroopa institutsioonide ülesandeks on selles äh, päevakorralises küsimuses ka konkreetne ja kiire vastus anda ning seejuures tuleb otse loomulikult ka teisi inimõiguste kohtumisi vaadata. suur tänu ja järgmisena proua Veržea, palun. aitäh, härra juhataja. täna me äh, arutame äh, resolutsiooni, kiireloomuliste resolutsioonide äh, raames juba kuuendat korda selle Äh, no, ametiaja jooksul ja juba kolmandat korda alates selle aasta algusest. loomul-, ma äh, olen loomulikult nõus selle resolutsiooniga, aga tahaksin minna veelgi kaugemale äh,. igal pool maailmas ini-, peatakse kinni, peetakse kinni inimesi, mehi, naisi, lapsi, neid mõistetakse hukka ja, ja hukatakse äh, ja kogu maailm vaatab pealt, muuhulgas meie. ma toon näite, täna hommikul kahekümne seitsme aastane tuneeslane äh, hukati Iraagis äh, ja ta väitis kuni lõpuni, et ta on süütu ja tema isa ütles, et tema ülestunnistus peksti välja. viiskümmend kaks ülejäänud inimest muudeti, mõisteti süüdi samal ajal kui tema ja ootavad surma Iraagis, sellepärast et Iraagi president kiitis heaks nende süüdimõistmise ja hukkamõistmise. Euroopa Parlament ei äh,, ei ole alates kahe tuhande üheksandast aastast Iraagi kohta mitte ühtegi äh, resolutsiooni vastu võtnud, lugupeetud kolleegid, ma mõistan, mõistan teie üle kohut. aitäh, järgmisena proua Kretsu, palun. aitäh, me räägime uuesti inimõiguste olukorrast Iraanis. see kinnitab meie ähm, muret äh, Teherani valitsuse praktik-, mm, tegutsemise pärast, äh, kes äh, surub inimeste Äh, pahameelt alla ja põlgab äh, rahvusvahelist üldsust ja selle arvamust. eelkõige rõhutakse äh, vähemusi, inimõiguste kaitsjaid, kõiki kodanikuõiguste eest võitlejaid, kõiki, kes on Iraani ametivõimude vastu, kõiki karistatakse rahvusvaheline üldsus on väljendanud äh, muret äh, inimõiguste olukorra pärast Iraanis. Iraan on sellele vastanud ähm, veelgi suurema omaenda rahva äh, rõhumisega ja inimõiguste piiramisega. Teherani ametivõimud peaksid üles näitama õiglast ja mõistlikku käitumist. suur tänu, järgmisena härra Piilen, palun prześladowania wobec opozycji a także. suur tänu opositsiooni allasurumine ja usupõhised repressioonid on väärt meie reaktsiooni ja hukkamõistu. meil on siin üks juhtum, kus inimene on mõistetud üheks aastaks vangi ja äh, lisaks sai ta üheksakümmend piitsahoopi, sellised äh, karistused ei ole põhjendatud. riikide majandussuhted Iraaniga peaksid äh, sõltuma Iraani suhtumisest oma südametunnistusvangidesse, sealhulgas näiteks Yusuf Nazarkanisse. seetõttu ma kutsuksin ettevõtteid ja riike üles äh, survestama Iraani läbi koordineeritud äh, tegevuse. ainult nii on võimalik sundida Teherani võime tegema koostööd ÜRO-ga. suur tänu, härra Preeda, palun. E aitäh, üks minut on liiga vähe selleks, et rääkida kõigist äh, inimõiguste rikkumistest Iraanis. tegemist on arreteerimistega, meelevaldsete kinnipidamistega, ebaõiglaste kohtumenetlustega, piinamisega, alandava kohtlemisega, inim-, äh, vähemuste õiguste rikkumiste ja surmanuhtlustega me teame väga hästi, et äh, Ehm, rahvusvaheline üldsus on huvitatud inimõigus- äh,, surmanuhtluse kaotamisest eh, ja on nõutud moratooriumi kehtestamist, aga Iraan viib täide kõige rohkem surmanuhtlusi võrreldes rahvastiku arvuga tihti toimuvad ka salajased hukkamised, siin äh, resolutsioonis väidetakse, et äh, eelmisel aastal toimus kolmsada salajast hukkamist ja tihti äh, hukatakse alaealisi. kolleegid nõudsid pastor Jussef Naderkhani kohest vabastamist, keda süüdistati usust taganemises, sellepärast et ta läks üles ristiusku väga noorelt. ma arvan, et Euroopa Liidu ja Iraani vahelisi et äh, suhted tuleks äh, läbi vaadata selleks, et neid probleeme lahendada. aitäh, järgmine kõneleja on proua Šaake. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, kust alustada? tuumaagenda on meie päevakorras kõige tähtsam teema, aga ärgem unustagem ka Iraani äh, inimõiguste rikkumisi, need on eriti olulised, arvestades järgmise kevade vali-, valimisi opositsioonikandidaadid on de facto vangis, survestatakse kodanikke, piiratakse nende õigusi, online ja offline meediat, hukkamiste määr on kõrgem kui kunagi varem, sealhulgas kõrgem kui Hiinas, sealhulgas hukatakse palju alaealisi, olukord on väga raske. arvestades kõiki neid õudusi, saame küsida, mida saame meie teha, et aidata vapraid iraanlasi. härra president, Iraani tulevik on Iraani inimeste kätes ja ma olen kindel, et nad võidavad, aga isegi Euroopa Liidu ja ÜRO sanktsioone arvestades jätkuvalt äh, Euroopa firmad jätkuvad äh, jälgimistsensuuri äh, ja pahavara toodete tarnimist Iraani võimudele meie peame võitlema tsens-, tsenseerimise vastu ja me peame võitlema selle vastu, et Euroopa Liidu ettevõtted aitaksid sellele kaasa. meil on vaja Euroopa standardeid, litsenseerimisi või lube, mis ennetavad selliseid tehinguid ja samuti läbipaistvust ja aruandlust, mis kindlustaks selle, et Euroopa Liidu IT-ettevõtted ei kahjustaks äh, Iraani inimeste inimõigusi, aitäh! aitäh, proua Šake, proua Lohpiiler. suur tänu, härra president jah, rahvusvahelises meedias keskenduvad äh, pealkirjad põhiliselt aatomi võitlusele, tuumavõitlusele Iraaniga. ja seepärast on väga tähtis, et Euroopa Parlament pöörab oma tähelepanu sellele, et inimõigusi rikutakse, see inimõiguste küsimus tuleb panna meie tähelepanu keskmesse, seda ei tohi unustada. meie resolutsioonis loetletakse üles rasked inimõiguste rikkumised, nende puhul paljud Iraani, mille all kannatavad paljud Iraani kodanikud, tegemist on väga õudse äh, nimekirjaga, pika nimekirjaga see näiteks on need, ähm, need tudengitele piitsahoopide andmised, tegemist on väga õudsete juhtumitega ja me peaksime Iraani võime üles kutsuma ähm, neid karistusi mitte täide viima. inimes-, inimõiguste olukord muutub halvemaks äh, ja räägitakse süstemaatilisest vägivallamustrist. me kutsume Iraani valitsust üles seda hiljuti arutatud, avaldatud aruannet tõsiselt võtma ja peale selle peaks olema ka ajakirjanikel vaba juurdepääs riigile. meie resolutsioon on puudu, on suunatud ka nendele ettevõtetele, mille peakorter on Euroopa Liidus, mis Äh, tehnoloogiat tarnivad Iraani ja millega on võimalik inimõiguste eest kaitsjaid äh, taga kiusata. Iraani valitsus on teada andnud, et töötatakse välja internetisüsteemi, mis peaks paralleelselt töötama või asendama rahvusvahelist avatud internetisüsteemi see peaks vastama Iraani põhimõtetele, see oleks niinimetatud halal võrgustik. kui seda kõike vaadata, on näha, et tegemist on meetmega, millega hakatakse suuremat osa kodanikkonda kontrollima, kuid ette on nähtud äh, erandid äh, kaupmeestele ja pankadele. ma kritiseerin seda, et Euroopast äh, viiakse Iraani jälgimistarkvara selline tegevus tuleb lõpetada, muidu need ettevõtted kannavad kaasvastutust inimõiguste rikkumise eest Iraanis. ja ma palun teid kõiki, kallid kolleegid, palun äh, hääletage meie muudatusettepanekute poolt. suur tänu! ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei ja proua Makovei. tänud Iraanul este una dintre puținele aitäh, Iraan on üks riikidest, kus kahekümne esimesel sajandil viiakse kodanikke kohtu ette ja sunnitakse valima nende usu tõekspidamiste ja äh, elu vahel. seda ütleb Human Rights, Rights Watch äh, Youssef Nadarkhani kohta, kes äh, mõisteti surma toomise läbi. Rah-, ÜRO in-, inimõiguste komisjon ütles, et suur hukkamiste arv, eriti avalike hukkamiste arv kividega surnuks loopimise läbi, äh, karistuste julmus, meelevaldsed karistused, ebaõiglased karist-, kohtumenetlused, äh, väljendus- ja ühinemisvabaduse drastiline piiramine on äh, ohumärgiks, mida tuleb võtta arvesse. mul on väga kahju äh, sellel esmaspäeval välisasjade komisjonis tehtud äh, mm, otsus, sest millega ei äh, nõustutud karmistama Iraani suhtes kehtestatud sanktsioone. Anna Komes sotsiaaldemokraatide nimel see parlamendi resolutsioon näitab väga selgelt, kuidas inimõigustest kinni ei peeta, kuidas inimesi kiusatakse taga, mõistetakse surma, piinatakse ja seda kõik toimub süstemaatiliselt nende kodanike vastu, mis on Iraani, kes on Iraani režiimi vastu need kosmopoliitilised, meil on kosmopoliitilised meetmed, mida aga ei kasutata Iraani vastu. tegemist on hirmu, ebakindluse ja laiskusega nende poolt, kelle käes on võime, kes rahvast Iraanis alla suruvad. see näitab ka hästi, seda on võimalik hästi näha ka selles osas, et raportöör ei soovi UNO, ÜRO-ga koostööd teha. Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et toetada neid, kes julgelt võitlevad inimõiguste eest Iraanis ja selles mõttes on täiesti vastuvõetamatu see, et Euroopa ettevõtted Iraani režiimile tarnivad tehnoloogiat, millega on võimalik siis inimesi tsenseerida. Need ettevõtted tuleb kindlaks teha ja parlament teeb kõik selleks, et neid ettevõtteid ka häbiposti panna. suur tänu, järgmisena proua Jäätenmägi ALDE fraktsiooni nimel. president. härra president siin me oleme jällegi ükskord arutame inimõiguste olukorda ja rikkumisi Iraanis. tundub, et tegemist on lõppematu teemaga või vähemasti pidevalt korduvalt teemaga meie kiireloomulistes debattides. Iraani inimesed on väärt inimõigusi, demokraatiat ja vabadust. inim- ja kodanikuõiguste aktiviste peetakse seal aga kinni, kohtuprotsessid ei ole kaugeltki vastavad Euroopa standarditele, ei arvestata naiste õigustega ja sõnavabadust rikutakse igapäevaselt. mind häirib eriti tõsiselt see, et praegusel hetkel äh, on vahistatud nelikümmend kaks juristi, neile on esitatud süüdistus katsete eest osutada poliitvangidele ja poliitaktivistidele õigusabi. härra president, Araabia kevad on näidanud, et inimeste püüdlus inimõiguste ja vabaduse poole on südamest tulev. seda ei tohiks alahinnata varem või hiljem äh, väljendavad ka Iraani inimesed seda, kui väga nad soovivad inimõiguste tagamist, aga senikaua peab see küsimus meie päevakorras olema tähtsal kohal. suur tänu, proua Jäätemägi, nüüd härra Van Dalen ECR-i nimel, palun. härra juhataja, kui me ei ole üksmeelset ja ja kui, kui Iraanis ollakse eriarvamusel diktaatoriga, siis ei ole seal enam võimalik mingit normaalset elu elada. kõige haavatavamas olukorras on kristlased. Mm, ja ja soovid, Iraani võimud soovivad äh, lõpu teha kristlaste vabadusele Iraanis pastor Nadar Khani istub kaks aastat juba äh, vanglas äh, ja mõisteti süüdi pärast seda, kui ta äh, läks üle ristiusku. paar tuhat kristlast on vahistatud, nii et tõesti on võt-, aeg võtta karmid sanktsioonid Iraani suhtes ja Euroopa Liit peaks hoolitsema selle eest ka, et nende sanktsioonidega ühineksid ka hiinlased ja venelased, aga aeg on, nende jaoks on tõesti tulnud. Uh, härra Murphy, härra president, Iraani inimeste ähm, kannatusele on äh, üsna iseloomustavaks see, et vaatamata kõikidele äh, nendele hukkamistele ja repressioonidele on viimastel aastatel näha olnud rahvaliikumisi sealsed töötajad on püüdnud äh, luua iseseisvaid ametiühinguid, äh, seda on näha õpetajate hulgas, Bandari äh, naftakompleksides, suhkrutootmissektoris, nad on kõik šokeeritud sellest, mis on toimunud viimastel aastatel, õpetajate vahistamisest ja nii edasi tänane resolutsioon aga ei tohi olla Euroopa liidritele võimaluseks äh, toetada sõjategevust või äh, sanktsioone, mis äh, kahjustaksid Iraani tavainimesi, selle asemel tuleks toetada ametiühingu liikumist, mis kaitseb tavainimeste, töötajate, vaeste inimeste soovi muudatusteks Iraanis, suur tänu! suur tänu! härra Paška EFT nimel, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. Iraani režiimi küsimust on siin juba korduvalt arutatud, kuid arengud selles riigis näitavad, et radikaalse islamismi levik on äh, muutumas üha brutaalsemaks ja repressioonid inimõiguste aktivistide, juristide, advokaatide, isegi kõigi nende pereliikmete vastu muutub samuti üha jõhkramaks ja intensiivsemaks. Iraani kohtusüsteem on lihtsalt fanaatilisele režiimi käepikendus ja mõistab süüdi igaühe, kes seab kahtluse alla kehtiva võimu. mina usun, et Iraani küsimuses peaks järgima kahte põhimõtet. esiteks tuleks kutsuda üles eh, Iraani võime austama inimelusid, inimväärikust, eh, sõna- ja usuvabadust ja teiseks tuleb eh, dokumenteerida kõik kriminaalse käitumise juhtumid Iraani võimude kohta, kohtute ja muude institutsioonide poolt ja viia nad rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. suur tänu, härra Kelly, palun. mis puudutab Iraani, siis äh, me oleme meeleheite äärel. inimõigused ja Iraan on üksteisest äh, sama kaugel kui Vaikne ja India ookean ja siin on sadu näiteid ja ühest nendest oleme ka täna juba rääginud, Nadarkani. me oleme rääkinud sellest, et ta on vahast, vahistatud, et ta on hukkamise äärel ja seda kõike oma usu tõttu. me ei tahaks, et ükski inimene satuks oma usu tõttu hukkamisohtu, Iraan ja Hiina on maailma kaks äh, enim hukkamisi läbi viivat riiki ja Iraanis toimuvad paljud nendest hukkamistest äh, salaja, vaatamata sellele, et Iraan on paljude rahvusvaheliste lepingute osapool, mis puudutavad inimõigusi. minu meelest me peaksime Euroopa Liidu institutsioonina nüüd tegutsema, et see kõik oleks selgelt näha ja et me avaldaksime oma toetust Iraani inimestele. suur tänu, järgmisena härra Rebo. suur tänu, härra president. inimõiguste rikkumiste nimekiri Iraanis on tõesti pikk. viimase aasta jooksul on kodanikuõiguste kaitsjad kunstnikud, keskkonna aktivistid sattunud ja teised kunstnikud sattunud äh, tagakiusamise alla, samamoodi on naiste olukord väga halb, samamoodi ja halb on olukord ka usuvähemuste ja teiste vähemuste puhul. Äh, järjest rohkem viiakse ellu surmanuhtlust, inimeste olukord on väga halb, neid piinatakse ja kohtunikud on kõike muud kui sõltumatud Iraan ei pea kinni oma rahvusvahelistest kohustustest e, võidelda inimõiguste ees, e, usuvabaduse keeld, piinamine, kõik need asjad on e, praegu valesti ja nende eest tuleks sõita, kõik universaalsed põhiõigused tuleb tagada, praegu mängitakse väga ohtlikku mängu sellepärast, et lõputult need kodanikud ka selle olukorraga ei lepi. suur tänu, järgmisena härra Poreba, palun suur tänu, härra president. me oleme mitmeid kordi Iraani ametivõime üles kutsunud lõpetama oma ühiskonna tagakiusamine. Nende tagakiusamine, kes on režiimi vastu, kes võitlevad inimõiguste eest, juristid, kunstnikud, kõik, kes on vangi mõistetud oma poliitiliste vaadete pärast. siiamaani on meie üleskutsed jäänud vastutuseta. hoolimata meie Äh, meie resolutsiooni kõrval peaksime me avaldama survet Iraani režiimile selleks, et ta peaks kinni inimõigustest ja võtaks äh, vastutusele need, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest. meil on äh, praegu juba kasutada olevate meetmete kõrval vaja veel ka teisi nagu see ja tuleb lõpetada see, et kasutatakse tsensuuri ja filtreerimistehnoloogiat. järgmisena härra Kukan, palun. suur tänu. Iraani ametivõimud kasutavad vägivalda kui võimu rakendamise vahendit karistatakse neid, kes on režiimi vastu. kogu aeg rikutakse põhiõigusi ja inim-, õigusi ja see olukord ei ole vastuvõetav, ükskõik milliste standardite järgi me seda mõõdaks. samal ajal mujal Araabia maailmas toimuvad muutused ja kui me näitame üles solidaarsust äh, poliitiliste võitlejatega seal maailmas, tuleb äh, nõuda põhiõigustest kinnipidamist, sellepärast et sellele põhinevad kõik äh, ühiskonnad, inimühiskonnad, hoolimata nende päritolust, religioossest taustast. me ei saa leppida nende repressioonidega lõputult, äh, nende repressioonidega, mis on äh, mõeldud režiimivastastele. suur tänu ja järgmisena härra Kutas, palun! aitäh, härra juhataja! ma tahaks äh, tähe-, teie tähelepanu juhtuda Asharafi laagrile, mis äh, asub Iraagis ja kus äh, elavad kolm tuhat nelisada dissidenti väga rasketes tingimustes. ÜRO ütles, et neid inimesi tuleb rahvusvahelisel tasandil kaitsta tagakiusamise eest, mi-, mille all nad kannatavad. hoolimata sellest Iraagi peaminister ütles, et ta tahab selle laagri sulgeda, mis muudab inim-, humanitaarolukorra seal väga raskeks. selles kontekstis inimõi-, ÜRO kõrge esindaja on äärmiselt positiivseks märgiks ja peaks jõudma selleni, et selle laagri sulgemine lükatakse edasi. ÜRO pagulaste ülemkomissar äh, peaks äh, samuti üritame võimalikult hästi äh, te, öö, hoolitseda selle eest, et nende inimeste olukord paraneks ja hoolitsema ka nende julgeoleku eest. vaja on leida rahumine lahendus. nüüd on meil vabra mikrofoni aeg ja sõnasoovijaid on rohkem, kui ma saan teile sõna anda, aga ma teen nii palju, kui suudan ja kõigepealt saab sõna proua Jordan včeraj smo lahko tu v evropskem parlamentu poslušali o trpinčenju suur tänu eile kuulsime me sellest mis toimub iraani vanglates mis toimub iraani tänavatel ja kodudesse ja ka ülikoolis väga kindlakäeline poliitika on seal ka naiste vastu ma tahaksin rääkida ka põgenike olukorrast Ashrafi laagris, see laager tuleks kinni panna aasta lõpus või vähemalt lubati. meie oleme kõik äh, vastutavad selle eest, et hoolitseda sealsete vangide eest, seda valitsuse otsust tuleb kritiseerida ÜRO põgenikeagentuur peaks midagi ette võtma selleks, et parandada sealsete põgenike olukorda. meil tuleb tingimata hoolitseda selle eest, et põgenikud viidaks üle kolmandatesse riikidesse. suur tänu, järgmisena Michael Cashman. aitäh, president, ma tervitan seda resolutsiooni, aga ma tahaksin teha ühe paranduse Iraan ei ole islamivabariik. tegemist on brutaalse diktaatorriigiga, mis kasutab religiooni ära oma eesmärkide saavutamiseks. see diktaatorriik äh, kiusab taga nii moslemeid kui teiste äh, resolutsioonide, äh, teiste usulahkude esindajaid Äh, me oleme näinud kaheksateistaastasi noori mehi üles poodavat sellepärast, et nad on homoseksuaalid, me näeme, et homoseksuaalidel, transseksuaalidel ei ole juurdepääsu teenustele, eluasemele ja nii edasi, aga mina olen ikkagi optimistlik. vaatamata sellele brutaalsusele on mehed ja naised jätkuvalt äh, tegutsemas oma režiimi vastu ja see peaks andma meile lootust om, om, meie sõnades äh, võtma sõna nende vastu. suur tänu, järgmisena härra Tavares, palun. E, mul on väga vähe aega ja ma tahaks meelde tuletada ainult ühte nime ja ühe Äh, üleskutsega esineda Abdel Reza Subrashin, arst, kes elab äh, Iraanis ja uuris äh, vanglate asukaid. ühes val-, vanglas piinati asu-, vange eriti hullul kombel ja see arst mõrvati tema tegevuse tõttu ja üleskutse on järgmine. me teame, et on Euroopa ettevõt-, ettevõtteid, kes teevad koostööd Iraani režiimiga või kes ei võimalda seda, et edastatakse opositsiooni telekanaleid. tegemist on hoobiga näkku nendele noortele iraanlastele, kes võitlevad režiimi vastu ettevõtted, kes äh, teevad kaastööd inimõiguste rikkujatega, ei tohiks saada ühtegi senti Euroopa abiraha, seda me saame teha juba olemasolevate õiguslike aluste abil, aga me saame teha ka rohkemat. kuidas äh, ei saa komisjon äh, Eh, võtta vastutusele eh, ettevõtteid, kes äh, rikuvad inimõigusi. ma tahaksin komisjonilt saada vastust sellele, me peame kõik tegema selleks, et need ettevõtted ei saaks enam ühtegi senti Euroopa kodanike raha. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tšernetski. suur tänu, president, daamid ja härrad. režiim kukub kokku, kui äh, ta muutub nõrgemaks või kui levib täielik karistamatuse tunne, võib-olla on nüüd tegemist teise olukorraga, võib-olla Iraani ametivõimud arvavad, et mitte keegi väljaspoolt Euroopa Liidust või USA-st pole võimeline avalikult hukka mõistma ja karistama neid nende otsuste eest me tõ-, ainus, mida me saame teha, on vältida topeltstandardeid ja silmakirjalikkust. me peaksime Iraani kohtlema nagu teisi. ei saa olla nii, et me rahastame kahte ettevõtet, mis toetavad Iraani režiimi. selles küsimuses peaksime olema võimalikult läbipaistvad ja Euroopa Parlament ei saa kõigega tegeleda, kuid meil tuleb teha kõik võimalik selleks, et päästa süütuid inimesi. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Rüübih, palun jah, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, et me siin kõiki ühe vitsaga ei lööks. Iraani kodanikel on õigus demokraatiale. ma arvan, et me peaksime tõesti vaatama, kes täpselt on süüdi ja need inimesed tuleks Haagi kohtu ette viia selleks, et oleks teada, kes on õuduste eest vastutavad. sellepärast, et kui me määrame karistused kodanike vastu, siis tegelikult me Eh, teeme neid vigu, mida siiamaani oleme teinud ja see ei saa olla Euroopa Liidu eesmärgiks eh, karistada süütuid, meil tuleb karistada neid, kes on õigusrikkumiste eest vastutavad ja ne nemad peavad saama ka oma teenitud karistuse. meie küsimus peaks olema hoopis selline, kuidas me saaksime demokraatlikke jõudusid toetada, mida me saame teha, aitamaks neid, kes seisavad meie poolel ja sellele küsimusele ootan ka komisjoni vastust. suur tänu ja meie viimane kõneleja, Raskinner suur tänu, president. meil, eurooplastel, on kohustus lõpetada igasuguse tehnoloogia eksport, mida kasutatakse kellegigi represseerimiseks maailmas ja eriti Iraanis. ükskõik, kas tegemist on äh, nuhkvaraga või mingi muu tarkvaraga, kui me saame välja uurida selle, et see on pärit Euroopast, siis me peame ka midagi tegema, et seda, äh, selle lõpetama. Iraanis ei hakata inimesi tänavatel tulistama nagu Liibüas, Iraani režiim on liiga kaval selleks. selle süsteemi julgeolekusüsteem on äärmiselt tõhus ja äärmiselt julm. seega igasugune abi, isegi kui see näeb välja neutraalne, näiteks tehnoloogia, mida kasutatakse protestijate tuvastamiseks, muudab meid kõiki osaliseks nendes repressioonides. suur tänu, härra Skinner volinik Tamanaki, te kuulsite meie liikmete seisukohti, millised on komisjoni seisukohad? suur tänu, härra president, kõrge esindaja ja komisjoni nimel tervitan seda resolutsiooni, tahaksin rõhutada, et inimõiguste tagamine Iraani Islamivabariigis on halb ja muutub üha halvemaks. Iraani võimude kuritarvitused kahjustavad üha enam kodanikke ja organisatsioone ja muudavad äh, riigi äh, õhkkonna äh, väga ebameeldivaks äh,. aktivistid, üliõpilased, juristid äh,, teadlased satuvad äh, vanglatesse, neid piinatakse äh,, usuvähemused, kunstnikud, homoseksuaalid on samuti muutunud sihtmärgiks. Iraan ei täida jätkuvalt oma rahvusvahelisi kohustusi ja Iraani kodanikel ei ole kellegi poole pöörduda. inimõiguste kaitsjate ja juristide pidevad vahistamised, interneti äh, juurdepääsu takistamine ja mobiilside pealtkuulamine, usuvähemuste olukord, poliitiliste liidrite äh, koduarestid ja suur hulk hukkamisi illustreerivad kõik seda kurba olukorda. Te viitasite konkreetsetele juhtumitele, nii et annaksin teile ka nende kohta täiendavat infot. mis puudutab pastor Jusef Nadarkanit, siis oleme siin parlamendiga sama seisukohal. Iraan peab täitma oma rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste osas äh, ka selles osas, mis puudutab usuvabadust. välispoliitika kõrge esindaja on avalikult äh, Iraani üles kutsunud prastor Nadarhani vabastama ja süüdistusi tagasi võtma äh,. ta jälgib mm, seda juhtumit tähelepanelikult. oleme ka teie poolel selles osas, mis puudutab tuntud filmitegijate ja kunstnike äh, tagakiusamist äh, ja süüdistamist, millest juttu oli. me tervitame proua Vahameri vabastamist, aga meile teeb jätkuvalt muret, et äh, kultuuriringkonnad on sihtmärgiks ja see piirab nende kunstivabadust. me kutsume Iraani üles lõpetama surmanuhtluse kasutamist ja eriti tekitab meile muret alaealiste õigusrikkujate hukkamine. näiteks selline juhus, mis äh, juhtus eelmise aasta septembris. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit teeb seega aktiivset tööd selleks, et parandada inimõiguste olukorda Iraanis. toon teile mõned näited meie tegevustest. kasutame avalikku diplomaatiat sellel aastal on tehtud väga palju avaldusi äh, Iraani inimõiguste olukorra kohta ja see suur arv peegeldab olukorra raskusastet. selleks, et jõuda Iraani avalikkuseni, tõlgitakse äh, need avaldused farsi keelde ja seatakse üles äh, meie veebi. Brüsseli teenistused jätkavad äh, suhteid Iraaniga, mis puudutab Iraan, äh, inimõiguste rikkumiste juhtumeid, äh, me survestame neid ja äh, palume täiendavat informatsiooni. ÜRO Peaassamblee võtab sel aastal vastu uue resolutsiooni äh, Äh, inimõiguste olukorra kohta ja Euroopa Liit toetab seda täiesti. ÜRO saatis äh, ka Iraani eriesindaja härra Sahibi, kelle mandaadi taga on Euroopa Liidu soovid. samuti olen on ÜRO koostanud nimekirja kuuekümne ühest Iraani kõrgest ametnikust, kes on inimõiguste rikkumiste taga. seega meie ei võitle Iraani rahvaga, me võitleme eh, Iraani võimudega, nendel inimestel on eh, viisakeeld ja sanktsioonidega seoses eh, oleme ka Iraanile teada andnud, et me jälgime tähelepanelikult inimõiguste olukorda. kahjuks ei ole maailmas ühtegi riiki, kes saaks inimõiguste äh, teemal Euroopa Liidult nii palju tähelepanu kui Iraan. Teie kojal ei peaks olema mingeid kahtlusi meie soovide osas anda endast parim Iraanis inimõiguste kaitstel. ma tean, et te jagate meie tõsist muret Iraani pärast ja suur tänu selle eest, aitäh! suur tänu ka teile, proua Damanaki sellega on arutelu Iraani üle lõppenud ja me hääletame kohe pärast seda, kui oleme lõpetanud arutelu järgmise päevakorrapunkti üle, milleks on Egiptus ja eelkõige blogipidaja Alaa Abd El Fattah juhtum. alustame kohe ja sõna saab härra Kaminski.